sellest, et kolmapäeval kirjutavad nõukogu president alla neljale õigusaktile vastavalt tavalisele õigusloome korrale eh, parlamendi kodukorrale artikli seitsekümmend kaheksa ning need avalikustatakse